punkt meie päevakorras on ühine arutelu rahastamisvahendite kohta. meil on selle kohta neli raportit, kõigepealt soovitus teisele lugemisele härra Köörensilt arengukoostöö rahastamisvahendi kohta, siis soovitus teisele lugemisele proua Lohpillerilt ja proua Kallilt rahastamisvahend demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas siis kolmandaks soovitus teisele lugemisele härra Mitchellilt, arengukoostöö rahastamisvahend. ja soovitus teisele lugemisele härra Scholzilt, rahastamisvahendi loomine koostööks tööstusriikidega. kõigepealt äh, saavad sõna kõik raportöörid ja kõigepealt härra Köörents, neli minutit, palun. proua president AKV riikide banaanisektori ähm, äh, kaasavate meetmete äh, alane pakett jõuab täna teisele lugemisele. esimesel lugemisel toetasime nii palju meetmeid kui võimalik selleks, et aidata banaane eksportivaid riike äh,